materjali kõikidele osapooltele. kas on äh, me-, menetluslikke küsimusi, kodukorra küsimusi, härra Higins? Like to... täna, president, ma tahan protokolli sisse kandmist äh, esimese äh, muuda-, resolutsiooni ettepaneku korral Venemaa küsimuses ma hääletasin poolt, kahjuks selle koha peal see ei olnud võimalik, seega ma hääletasin inimõigluslaste mõrvade Venemaa resolutsiooni poolt. tänan, härra